Dear President, Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist tere hommikust, kallid kolleegid. me alustame tänahommikuse tööga ja kõigepealt teadaanded meile on esitatud viie teksti äh, muudatused ning vastavalt kodukorra punktile kakssada kuusteist äh, lõige neli äh, loetakse siis vastuvõetuks, kui kahekümne nelja tunni jooksul pärast selle väljakuulutamist ei ole poliitiline fraktsioon või vähemalt nelikümmend liiget taotlenud selle hääletusele panemist. ning te saate sellega lähemalt tutvuda ka sise, ka veebipõhiselt. nüüd aga läheme me edasi täna hommikuste raportitega ning äh, alustame ühise aruteluga õigusprogrammi teemal, esimene raport on Berlingeri ja Klaasi oma ning teine Könsi äh, oma ning kõigepealt kuulame me härra Berlingeri, kellel on äh, sõna neljaks minutiks. suur aitäh, president! suur aitäh, president! määrus, mida me täna hommikul peame arutama puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, millega kehtestatakse